teie vaadete eest. me võtame kõike, mida te ütlete, väga tõsiselt. aitäh! härra president, härra president, täname teid ja soovime teile kõike head Euroopa tasandi poliitilises vastutuses ja loodetavasti saab meie koostöö olema hea ma lõpetan käesolevaga päevakorrapunkti, mis puudutab äh, nõukogu eesistujariigi Küprose tegevuskava ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. komisjoni tööprogrammi ettevalmistamine ja meenutan kõikidele parlamendisaadikutele, et äh, selles päevakorrapunktis ei ole vaba mikrofoni vooru, ainult äh, sõnavõtjad fraktsioonide nimel ja alustan arutelusid sellega, et annan sõna komisjoni äh, asepresidendile härra Šefčovitšile. Äh, härra juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on tõepoolest hea meel, et tänane arutelu toimub, sellepärast et see toimub äh, väga olulisel ajal. tuletaksin teile meelde, et ainult kaks aastat on jäänud selle parlamendi ameti tööaega ja selle aja jooksul on tõepoolest Euroopa jaoks väga kriitiline aeg. tegemist on ka kriitilise momendiga reformide elluviimisel, et tagada majanduslik kord ja majanduse tervis Eh, Euroopa eh, peab tegelema kriisi likvideerimisega, meil on olemas eh, sihipärased lahendused kõige olulisemate ja kiiremate probleemide lahendamiseks. me oleme pannud paika ka uue majanduse juhtimise kava, me oleme näinud ette finantsjärelevalve regulatsiooni tihedas koostöös institutsioonidega eh, peame me edasi liikuma, et saavutada õige tasakaal eh, riigi rahanduse struktuuri reformide ja investeeringute vahel. selles kontekstis on eh, Euroopal vaja saavutada oluline kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas, et oleksid investeeringud võimalikud majanduskasvu Euroopa tasemel Eh, see eh, eh, selleks aluseks on prioriteedid, mida me paneme paika Euroopa taseme jaoks. Need resolutsioonid, mida üksikud fraktsioonid on esitanud, näitab, et üle poliitilise spektrumi on olemas laialdane ühine arusaam, mida institutsioonid peavad tegema, kui tegemist on suure majandusliku survega oluliseks eh, näitajaks meie väga kiirete prioriteetide eh, hulgas on ka see, et parlament ja eh, parlamendikomisjonid on, töötavad selle nimel, et arutada neid dokumente, mida komisjon võtab aasta, mm, selle aasta lõpupoole vastu. septembris tuleb komisjoni president Barroso välja eh, juhistega, mis peavad eh, tooma kaasa eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimise, Euroopa majanduse kestliku taastamise. oluline on see, et Eh, läheksid ellu riiklikud reformiprogrammid, et eh, rakendataks neid soovitusi, mida komisjon annab konkreetsetele riikidele. Need konkreetsed soovistused, mis riikidele antakse, on konkreetsed juhised, kuidas eh, riigid peaksid edasi liikuma, et lühikeses, pikas ja keskpikas perspektiivis tagada majanduskasv ja töö, töökohtade loomine sellele lisandub need aspektid, kus eh, on väga tugev Euroopa lisandväärtust. meil on tegemist väga ambitsiooniga uue faasiga eh, majandus- ja rahaliidus. Eh, ja tänapäeval me seisame tõesti silmitsi väga suurte väljakutsetega. kõigepealt on vaja kasutada probleemide lahendamiseks ühenduse meetodit ning me loodame, et parlament lööb selles töös täiel rinnal kaasa. samal ajal on vaja eh, jätkata ka eh, ühtse turu eh, edasiarendamist ja teha seda kiirel moel. vaja on avada siseturg teenustele, vaja on kasutada tõhusalt ressursse on vaja anda inimestele eh, eh, võimalust rakendada oma oskusi ja kvalifikatsiooni. nagu alati, just konkreetsete ressursside eh, tulemuste kaudu tunnetavad meie kodanikud Euroopa Liidu olulisust ning niimoodi me saame ka ise pidada strukturaalse, struktureeritud dialoogi eh, tulevaste poliitiliste prioriteetide osas. Eh, me kohtume komisjoni eh, liikmete, me kohtume volinike tasemel ka parlamendi komisjonide juhtidega selleks, et arutada tööprogrammi Eh, poliitilise eh, agenda edu sõltub, sõltub sellest, kuivõrd hästi teevad koostööd eh, nõukogu, komisjon ja parlament. pidevalt on vaja ka mõelda sellele, kuidas välja töötatud seadusandlust koha peal ellu viia. ainult kindlameelse tööga võib Euroopa pakkuda lahendusi kodanikele, ettevõtetele ja see tööprogramm on oluliseks sammuks sellel teel. suur tänu. suur tänu, äh, härra komisjoni asepresident. Te selgitasite meile komisjoni tööprogrammi. selle tähendab, teie eh, sõnavõttu segasid kahtlemata kõik need pildid, eh, mida siin praegu tehti, fotograafide sebimine. aga nüüd ma annaksin sõna fraktsioonide esindajatele, Rahvapartei kõige suur tänu äh,. Äh, härra äh, volinik Šeftšovitš, Rahvapartei sõnum on selline kui me räägime kahe tuhande kolmanda, kolmeteistkümnenda aasta tööprogrammist, et meie tahame seda, et järgmisele eh, põlvkonnale me ei taha jätta mitte võlakoormat, vaid töökohti. see on selge sõnum meie poolt ja me peame tegema kõik, et see osutuks võimaluks. Euroopa on elanud liiga kaua aega võlaturvel niimoodi on väga lihtne ja niimoodi me eh, kulutame ära tulevase eh, põlvkonna raha ja ressursid, niimoodi ei tohiks olla. selleks, et midagi ei jääks ka eh, tulevikule, peame me panema Euroopa aluseks töö, mitte võlad ja sellises raamistikus on ka uuel eh, põlvkonnal võimalus leida tööd, nad saavad tulla tööturule ja tööturule tulemine on kõige tähtsam meede. see on olemas ka komisjoni tööprogrammis, aga ma tahaksin Rahvapartei nimel rõhutada, et see peab olema number üks prioriteet. me peame Eh, võitlema noorte eh, tööpuuduse vastu. Te kujutage ette noori inimesi, kes alustavad elu niimoodi, et nendel pole mitte mingisugust võimalust tööd leida. see ei tohi jätkuda. andes noortele inimestele võimaluse leida tööd, peame me kasutama ära kõiki neid instrumente, mis Euroopa Liidul on eh, praegu oma käsutuses see tähendab, et me töötame, toetame VKE-sid, mikroettevõtteid me ootame, et komisjon tuleks välja õigusliku programmiga, kus oleksid selged eh, kuupäevad paika pandud, selged eh, eh, eesmärgid, et suurendada noorte mobiilsust ja ettevõtlusvaimu me loomulikult teame, et tööhõive on kõigepealt liikmesriikide probleem, aga seadusandjana on suur kohustus Euroopa Liidul, sest me räägime siin äh, kapitaliteenuste inimeste vabast liikumisest, aga me unustame ära, et siiski sellisele vabadusele on veel väga palju takistusi, eriti teenuste osas. see tähendab, et vaja on äh, lõpule viia ka siseturg digitaalteenuste osas me peame tugevdama sidemeid tarbijate ja e, ettevõtete vahel ning digitaalmaailmas on selle jaoks uued võimalused. üks meie e, suurtest töövaldkondadest on bürokraatia vähendamine mitte ainult liikmesriikide, vaid ka Euroopa tasemel. me peame vähendama halduskoormust meie kodanikele, halduskoormust ettevõtetele ja seda on ette nähtud ka tööprogrammis meie ettepanek oleks, et see väheneks kakskümmend viis protsenti kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. kolleegid, me arutame tööprogrammi aastast aastasse ja mõnikord eh, meile tundub, et tegemist on eh, suht mõttetu eh, ettevõtmisega sellepärast et vähem kui viiskümmend protsenti eh, nendest ettepanekutest, mis ühel aastal on, jõuavad ka eh, järgmisesse eh, tööprogrammi ja meie AFCO komisjoni nimel tahaksime mm, teha midagi, mis aitaks suurendada seda arvu, see ei ole mitte midagi erakorralist, aga kui tegemist on kriisiga, siis Äh, on vaja kiiresti reageerida. plaan äh, on mõttekas ainult siis, kui äh, ta viiakse ellu täies mahus, kui ainult pool sellest ellu viiakse, siis ei ole asjast suurt kasu ja sellepärast ma loodan, et komisjon on institutsionaalses struktuuris Euroopas stabiliseeriv jõud. väga sageli Euroopa institutsioonid seisavad silmitsi ähm, äh, süüdistusega, et nad tegutsevad ähm, kusagil võimukoridorides, aga komisjon väga äh, selgelt juhib protsesse, mis toimuvad Euroopas ning ta on ka üks niisugune koht, mis, millest kõik saavad aru kui stabiilsuskeskmest. parlamendi nimel ma arvan, et me peame töötama, toetama parlamendi tegevust ning meil on vaja eh, koostööd kahe institutsiooni vahega. Eh, oluline on ka see, et meil oleks eh, parem suhe näiteks nõukoguga, seda kritiseeriti eile, aga tõesti oleks väga hea, kui oleks hea koostöö ka nõukoguga. Äh, suur tänu, härra Saier ja sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Correro Salom, palun. tänan, juhataja. suur tänu ka teile, härra volinik. eile toimus siin täiskogul midagi, mis ei oleks pidanud juhtuma. meil oli pikk äh, aplaus äh, komisjoni presidendile. see oli täiesti enneolematu aplaus ja aplodeeriti kahele märkusele. kõigepealt äh, Euroopa Liidu huvide kaitsmine ülemkogul täpsemalt ühishuvide kaitsmine liikmesriikide üksikute huvide vastu ja sellepärast äh, tunnustati komisjoni presidenti, seda toonitas äh, president Schulz ja seda toonitasid ka teised parlamendiliikmed. ja see kindlasti on see, mida soovivad Euroopa kodanikud samuti väljendati komisjoni ja parlamendi poolt ühist muret seoses äh, majanduskriisi kahjuliku mõjuga Euroopa kodanikele, mis toob endaga kaasa vaesust. väljendati muret ka kasvava euroskeptilisuse kohta ja meil on veel üks ühine mure. nimelt institutsionaalsete suhete halvenemine Euroopa Liidus, komisjon ja parlament. me peame täheldama, et äh, osad meie pädevused võetakse ära, palju koostööd viiakse valitsuste vahelisele tasandile ja liiga vähe kasutatakse ühenduse meetodit otsused võetakse vastu sellest meetodist äh, mööda hiilides. meie aga peame panustama kodanike huvide kaitsele. peame parlamendis töötama ka selle nimel, et meil oleks ühisresolutsioon, mis kajastaks võimalikult paljude parlamendiliikmete seisukohta. resolutsioonis äh, peaksime jõudma ka komisjonipoolset toetust ja lubaduste realiseerimist. meil on väga ambitsioonikas äh, tegevuskava, väga ambitsioonikas tööprogramm, hea mitmeaastane finantsraamistik, majanduskasvu ege-, edendamine, meil on äh, garantiifondid, äh, parem pettusevastane võitlus, Euroopa poolaasta tugevdamine ja samuti hea eelarvemenetlus äh, aastaks kaks tuhat kolmteist. ka enamik fraktsioone lükkas äh, resolutsioonialase hääletuse septembrisse, nii et meil oleks tõesti selline ühisresolutsioon, milles me saaksime kõnelda ühel häälel, mis toetaks komisjoni, mis oleks aga ka nõudlik. järgmisena härra Andrew Duff, palun. tänan tegemist on väga rikkaliku tööprogrammiga aastaks kaks tuhat kolmteist. ja see on äh, sobilik äh, meie viimaseks äh, täismandaadi aastaks. siin liigutakse edasi tõesti suurel kiirusel ja me suhtume sellesse kirglikult. Barrosole aplodeerimine eile oli kindlasti siiras ja kohane. ja see õõnestab neid kriitikuid, kes pidevalt süüdistavad Euroopa Komisjoni selles, et komisjonis on tehnokraadid, kes pole valitud ametisse. liberaalid on arvamusel, et tugev komisjon on poliitiline komisjon. loomulikult on võimalik äh, teatud äh, funktsioone parandada, mõnikord osad funktsioonid jäävad liialt äh, varju Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu esindaja avalikkuses. Euroopa Komisjon on administratsioon, mis peab olema tõhus ja karm, rakendades Euroopa Liidu seadusandlust. kolmandaks Euroopa Komisjon on intellektuaalne mõttekoda Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Komisjon peaks ka sõeluma välja riikide ja kodanike ühishuvid. kasutades oma pädevusi kasutades äh, algatusõigust, eriti just äh, praegu ka suhetes äh, nõukoguga. komisjon on nõrk siis, kui ta on kaitses ja kui ta kaasatakse ühe või kahe kolme peaministri tehingutesse. komisjon on aga kõige tugevam, kui ta kaitseb ühishuvisid. nii et me tervitame seda pretsedenditut äh, dokumenti, kus on välja toodud üksikasjalik teekava pangandus, rahandus ja poliitiliseks liiduks. suur tänu! tänan, kolleeg ja Roheliste nimel saab sõna proua Turunen, palun. Er suur tänu! roheliste fraktsiooni nimel Euroopa Parlamendis tahaksin ma öelda, et väga selge on see, et kriis peab olema meie poliitiliste otsuste keskmes kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, sellepärast et kui meil ei õnnestu praegu ette võtta vajalikke reforme, siis äh, halvavad äh, need tegemata jätmised Euroopa Liidu äh, ma arvan, et lühikese, lühiajalised vastused on olulised, aga samas pikaajaline institutsionaalne kontekst on ka väga oluline komisjoni tööprogramm peab olema seetõttu düna-, dünaamiline, sellepärast et kriis tähendab tegelikult seda, et äh, tegemist ei ole iga-aastase kohaldumise äh, olulisus, vaid igal nädalal tuleb ümber vaadata omad tegevused, me ei saa oodata aastani kaks tuhat kolmteist, äh, enne kui me hakkame tegutsema. meil on vaja keskenduda kriisipoliitikatele, aga see ei ole ainuke asi, millega me peaksime tegelema. roheliste jaoks äh, on oluline äh, sotsiaalne ning keskkondlik äh, ühiskonna areng. meil on vaja holistlikumat lähenemist kriisile, sellepärast et see on ainukene jätkusuutlik viis, äh, kuidas raskustega toime tulla. me tahame, et komisjon oleks eriti aktiivne tegutseja, mis puudutab võlalunastusfondi, pangandusliitu ja pankadele esitatavad nõudeid, kes saavad äh, toetusi ja abiraha, konsolideerimise nõudeid äh, ning äh, makromajanduslike tasakaalutuste vähendamise plaane. nii et et panustajamaad ning äh, äh, võlamaad saavad oma olukorraga tasakaalukalt äh, ümber käia. on vaja finantstehingute maksu, samuti iga-aastase majanduskasvu analüüsi tasuka-, tasakaalukamat järelmeid ning Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia tingimuste arvestamist Äh, liikmesriigid peavad tegutsema koos, et äh, Euroopa noorsugu saaks äh, helge tuleviku ning meie fraktsiooni nimel oleme pannud kirja resolutsiooni ning kutsume üles komisjoni aktiivsele tegutsemisele kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eesmärkide täitmisel. Malcolm Harbour. suur tänu, härra president. ma leian, et täiesti asendamatu on see, et käesolevat tööprogrammi nähakse komisjoni äh, mootoriks olemisena kasvupoliitika eestvedamisel. seetõttu meie resolutsioonis, äh, mul oli hea meel, mida kolleeg just äh, mainis, aga samas ma olen ka pettunud, sellepärast et mulle tundub, et me jõudsime juba kokkuleppele resolutsiooni teksti osas, mis keskendub kasvu hoogustamisele aga see, kuidas tööprogramm on praegu esitatud, ei anna, ei näita kätte fookust ei meie sihtide suhtes ega ka kasvupoliitikade suhtes. komisjon on olnud äh, väga mm, vastutulev äh, ühisturu prioriteedile keskendudes ühisturg on väga suurepärane programm järgmiseks aastaks, teie kõnes te seda küll ei maininud, aga meil on eesmärgid seal olemas, holistlikud poliitikad on ka olemas, mida proua Turunen siin palus. ja mida me teilt ootame, volinik, on tegelikult väga konkreetne juhtroll kasvupoliitikate eestvedamisel. kui me vaatame nõukogu väljaütlemisi, sellepärast et väga selgelt ühisturg äh, ei saa saavutada ainult läbi selle, et komisjon äh, loob äh, poliitikaid, vaid neid on vaja rakendada liikmesriikides. meil on vaja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programmis näha seda, et paika seataks raamistik, kus liikmesriigid näitavad pühendumist oma ühisturu lubadustest kinnipidamisele. see on nüüd nõukogu avalduses olemas komisjon äh, seirab tegevusi ja meil on iga-aastane, ähm, äh, poolaastane aruandlus ja me saame konkreetselt näha, kuidas on rakendatud ühesturu eesmärke. aga ma olen nõus sellega, et komisjon on siin konksu otsas, sellepärast et äh, halduskoormust tuleb vähendada ja liikmesriikides on see täpselt samamoodi Te ütlesite, et te saadate teatise välja eh, selle aasta lõpus, kuidas nutikamalt eh, halduskoormust vähendada. meil on vaja ühtset nägemust, kuidas poliitikaid ellu rakendada, meil on vaja rohkem õigusloomelist tööd siin parlamendis, meil on vaja paremaid mõjuhinnanguid, rohkem analüüsi ning seda kõike me tahame teie kasvukavas ka näha. nii et kokkuvõttes, härra president, me tahame juhtrolli näha ja me tahame kasvu ja töökohti, äh, lõpetades ära äh, need tegevused, mis praegu laual on ja kasv ja töökohad tulevad ainult VKE-des teen-, teenussektorisse. teenuste direktiiv on juba olemas, meie, teie ja liikmesriigid peaksime töötama koos, nii nagu sotsialistist kolleeg ütles, selleks, et kasvu ja töökohti tagada. suur tänu, härra Haaber. ja nüüd Martina Andersen. Lii Mälu ütles teise lepingu kohta, et minevik ei äh, ole mitte see, et on palju inimesi, vaid see, et inimesed kardavad ja praegu kardetakse jälle, äh, et äh, Euroopa et Euroopa eh, Liidu institutsioonid jätkavad läbikukkunud kasinuspoliitikaga, sellepärast peab komisjon välja tulema radikaalselt uue lähenemisega, eh, mis vastab inimeste vajadustele, tunnustades, et kasinusmeetmed on tohutult kahjulikud, eriti meie lastele eh, probleem, programm peab muundama tähelepanu riigi rahandusele, avaliku raha kulutamisele ja seda peab tehtama kõikides liikmesriikides. sest kriisi, eh, kriise reguleerida ei saa kasinusega, sest ikka ja jälle äh, on olnud teada, et meil on vaja eh, eh, väga paindlikku, hästi rahastatud eh, ühtset põllumajanduspoliitikat, meil on vaja makropoliitilisi tingimusi selleks, et oleks korralik ühtekuuluvuspoliitikat, meil on vaja garantiisid koolitustele ja koolitustele ja ettevõtmistele, meil on vaja korralikku strateegiat eh, eh, har-, eh, haridusele ja nii edasi. suur tänu! tahaksin kõikidele kolleegidele öelda, et arutelu leiab veel aset, kolm kõnelejat on mul veel siin nimekirjas ja palun kuulake neid kolme kõnelejat ja ärge neid segage, järgmisena härra Van Heke. härra äh, Frank Van Heke, aitäh juhataja. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta komisjoni tööprogrammis äh, on komisjon olnud väga, äh, väga tagasihoidlik praegu on toimumas väga konkreetne kriis nii meie kui teistel kontinentidel, see on fakt, mida me eitada ei saa ja vaatamata kõikidele nendele muinasjuttudele, et meil on kõige parem majandus maailmas, peame me viskama ikkagi need muinasjutud aknast välja. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on vaja, räägitakse jälle äh, vahendite suurendamisest, aga tegelikult Euroopa Liidu raha raisatakse, selle kohta on tuhandeid fakte, raisatakse ka Euroopa institutsioonides. ja alati Euroopa Liidu raha investeeritakse halvemini kui teisi rahasid, meil on Eh, me räägime siin kogu aeg ametite eh, loomisest, selles osas toimuvad pidevalt eh, konsulte-, konsultatsioonid, aga te-, ja raha kasutatakse Euroopa propaganda jaoks ja igatahes Euroopa ka arengupoliitikas on tohutult palju maha visatud raha. nii et, et koostagem siis tööprogrammi niimoodi, mis koostab tähelepanu kõige olulisemale et luuakse tingimused majanduskasvuks ja Euroopa ettevõtete konkurentsivõimeks. suur tänu. ma palun, olge nii kenad ja ärge rääkige omavahel saalis, sest meil on alles arutelu käimas. ja nüüd härra Andrew Brons. suur tänu. Euroopa Liit on eh, eh, väikeses, eh, väikeses languses, see on tohutu, see on tohutu vale, sellepärast et Kreekas ja Kreekas ja Hispaanias on peaaegu viiskümmend protsenti noortest inimestest tööta ja praegusel hetkel tuuakse sisse Euroopasse ka eh, oskustöölisi Euroopa raha on langemas ja Euroopa saab eh, võistelda omavahel ja ainult eh, kasinusmeetmetega eh, ja selleks, et võlast pääseda, oh, tõmmatakse aga kotiraudu koomale. praegu on läinud, jäänud Euroopasse ainult poolharitud või täiesti harimata tööjõud, sest teised on ära läinud paljud inimesed saavad orjatöö eest sandikopikaid selleks, et ettevõtete bilansid head välja näeksid. suur oht, kõige suurem oht Euroopa Liidule on globaliseerumine, kõik eh, kaubanduslepingud eh, tekivate või arenevate majandustega on halvad meie jaoks tõepoolest eh, tõepoolest tekkimas on maailma majandus, kus kõikidele makstakse orjapalka. suur tänu, lugupeetud äh, daamid ja härrad. meil on nüüd sama olukord, mis äh, eile. parlamendi president ütles teile eile väga selgelt, et on meie huvides, et äh, siin kojas oleks atmosfäär, mis on kohane parlamendile ja kõnelejatele. palun teil kõigil nüüd maha istuda ja lõpuks saab äh, sõna härra Šefčovitš, palun. Like to... suur tänu, härra president, tahaksin tänada kõiki neid kõnelejaid, kes täna sõna võtsid äh, poliitiliste fraktsioonide nimel sellepärast et ma arvan, et meie debatt näitab väga selgelt, kui lähedased on Euroopa Komisjoni tööprogramm kaks tuhat kolmteist ning käesoleva koja eesmärgid, sealhulgas fraktsioonide omad. ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et me ei peaks kindlasti jätma järgmisele äh, põlvkonnale mitte võlakoorma kanda, vaid jätkusuutlikud töökohad. meie ette pandud meetmed ongi just nende eesmärkide nimel paika seatud. komisjon peab pakkuma nutikat konsolideerimist, me saame aru, et me peame analüüsima koos liikmesriikidega üleliigset võlakoormat, me peame seda tegema sellisel moel, mis ei peataks kasvupoliitikaid, poliitikaid, mis tegelikult loovad töökohti ja hoogustavad majanduskasvu ma arvan, et see kajastus ka tänastes aruteludes ja ka liikmesriikidega aruteludes majandusjuhtimise äh, ja äh, riigikohaste äh, nõudmiste raamistikus. töötus, eriti just noorte töötus, on väga kõrgel tasemel ning seitse koma viis miljonit see piir on ületatud, see on nende inimeste arv, kes täna ei õpi, ei tööta ega arenda ennast edasi. ja me alustasime kaheksas liikmesriigis pilootprojekti, kus meil on ähm, olemas ka konkreetsed tulemid. me oleme ümber jaganud rohkem kui seitse miljardit Euroopa äh, raha selleks, et äh, luua uusi töökohti ning meie usume, et äh, see vahendite ümberjagamine aitab meil luua äh, nelisada kuuskümmend tuhat äh, uut töökohta noortele töötutele Euroopas. me tahame õppida oma kogemustest äh, ning äh, neid programme laiendada ka teistesse liikmesriikidesse, kus probleemid võivad olla sarnased. ning selle aasta lõpus tuleme me teie ette ettepanekuga ühtseks raamistikuks, mis puudutab noorte garantiisid, mis peaks aitama noortel inimestel aidata oma esimest töökohta leida ma olen nõus kõikide eelkõnelejatega, kes nõudsid digitaalse ühisturu edendamise äh, suunda. väga selge on see, et tegemist on instrumendiga, mis loob uusi töökohti, äh, tegemist on vahendiga, mis aitab suurendada SKT-d Euroopa Liidus ning meie tagasihoidlik äh, eeldus on, et kui me suudaksime täita kõik oma eesmärgid selles valdkonnas, siis me saaksime SKT-d Eh, Euroopa Liidus nelja protsendi võrra suurendada juba aastaks kaks tuhat kakskümmend. rääkides bürokraatiast, siis eh, ma leian, et eh, siin tuleb meil ühes töötada. meid julgustavad head arengud läbirääkimistel finantsmäärustiku üle. nagu teate, siis me suutsime halduskoormust kolmekümne protsendi võrra vähendada selleks aastaks ning me peame väga tihedalt koostööd tegema liikmesriikidega, sest liikmesriigid peavad rakendama meie uut lahen-, lähenemist ning lihtsustama äh, haldusmenetlusi samamoodi. ma olen nõus Riike ja Andrega, kes ütlesid, et Euroopa kodanik peab nägema, et Euroopa Liidu institutsioonid töötavad nende nimel me oleme siin selleks, et Euroopa kodanikke kaitsta ning me teeme seda sellega, et me ühenduse meetodit au sees hoiame ning läheme edasi oma poliitiliste plaanidega väga selge panga, fiskaal ning poliitilise liidu suunas. me teeme seda kõike nii, nagu ette pandud meie kolleegilt poolt rohelises, roheliste fraktsioonis jätkusuutliku äh, Äh, arengutähe all. Äh, mis puudutab finantstehingumaksu, siis ma arvan, et siin on väga selge, et äh, viimasel ECOFIN-i kohtumisel on nägime me, et ühehäälsust me ei saavuta selles ettepanekus ning komisjon otsustas, et me teeme ette, ettepaneku viia sisse finantstehingumaks läbi tõhustatud koostöömehhanismi. ma arvan, et ma peaksin tänama härra Harbert äh, selle eest, et ta rõhutas, kui oluline on äh, ühisturu akt äh, üks ja meie plaanid ühisturu akt kahe loomiseks on olemas. selge on see, et ühisturg on kõige parem vahend selleks, et uusi töökohti luua ning ka kasvu hoogustada nagu te teate, siis eh, nii parlament kui komisjon, mõlemad Euroopa Liidu institutsioonid tahtsid minna edasi parema planeerimistööga, kuidas ühisturuakti kiiremini luua läbi institutsioonide vahelise kokkuleppe. see aitab meil ajakava tihendada, kiirendada ning garanteerida ka väga kiire eh, heade ettepanekute vastuvõtmise nüüd me näeme, et seesama entusiasm, mis nõukogu poolt oli, Äh, me jätkame aruteludega, kuidas ühisturgu kiiremini äh, lõpule viia kui varem. ma arvan, et mis puudutab viimast kahte märkust, me juba arutasime, kui oluline on hea mitmeaastane finantsraamistik, kui oluline on Euroopa Liidu eelarve, mis on meie väga oluline investeerimisvahend ning mis puudutab kaubanduspoliitikaid, siis ma arvan, et Euroopa on väga hea kaubanduspartner. meil on äh, väga oluline roll kaubavahetuses me teeme tihedat koostööd teiste kaubanduspartneritega, näiteks USA ja Jaapaniga ning me peame äh, otsima edasisi kasvuvõimalusi ja laienemisvõimalusi tärkavatele äh, turgudele ning aga loomulikult kaubavahetus peab olema õiglastel põhimõtetel baseeruv, suur aitäh, härra president! härra komisjoni asepresident suur tänu teile lõppmärkuste eest seoses äh, komisjoni tööprogrammiga. meile on esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut. me lükkame hääletuse septembrisse, nii nagu juba varem teada andsime. arutelu on käesolevaga lõppenud ja paari sekundi pärast äh, asume hääletama